kallid kolleegid, tere päevast kõigile. palun võtke istet. tahaksin äh, tervitada siin kõikide rahvusparlamentide esindajaid ning ka Euroopa Parlamendi saadikuid tegemist on kahekümne üheksanda Euroopa Parlamentaarse Nädalaga. tahaksin siin Carmen Iljana Mihhailtšeskut tervitada, kes on Rumeenia Esindajate Koja asepresident ning kes juhib koos minuga seda paneeli siin. tahaksin tänada ka Rumeenia parlamenti tiheda koostöö eest selle konverentsi korraldamisel ja mul on väga hea meel näha, et nii paljud teist on täna tee siia leidnud ja on siin kindlasti ka homme, tegemist on kahe päevaga, mis pakuvad meile võimaluse arvamusi vahetada ähm, Euroopa majanduspoliitika, Euroopa poolaasta küsimustes ning koostöövõimalusi pakub see kindlasti ka äh, parlamentääride vahel nii äh, riiklikel kui Euroopa tasandil see avasessioon keskendub esmajoones sellele, kuidas Euroopa majanduspoliitika koordineerimise poolaasta on siiani praktikas toiminud äh, nagu te teate, siis Euroopa poolaasta on reeglitepõhine äh, järelevalve ja koordineerimismehhanism, äh, mis puudutab riiklikke majanduspoliitikaid. tegemist on ähm, kestliku instrumendiga ja Eh, viidi sisse mikromajandusliku äh, tasakaalunihete menetlus, siis kahene õigusloomepakett äh, ning selle aasta lõpuks komisjon on öelnud, äh, et nad tulevad välja selle raamistiku ülevaatamisega äh, ja ma arvan, et praegu on seetõttu väga õige hetk arutada seda, milliseid kogemusi me selle raamistiku taustal oleme saanud ja me teame, et see raamistik tugineb väga konkreetsetele reeglitele ning äh, ka pädevusele, mis on koordineerimispädevus, nagu lepingus on ka äh, paika pandud, ning äh, tegemist on ka õigusraamistikuga, mis on teatud valdkondades selgesõnalisem, täpsem kui teistes valdkondades ja eh, see muudab meie selle eh, raamistiku keerukaks eh, ja tekib vajadus seda parandada. ja EMU on ka meie konverentsi keskseks teemaks seetõttu, aga enne kui me alustame, tahaksin rääkida, milline on meie töökorraldust Äh, tahaksin äh, rääkida, kuidas te saate sõna äh, paluda. ma tahaksin kõigepealt rõhutada, et nagu tavapäraselt teeme me omalt poolt kõik selleks, et tagada, et võimalikult palju osalejaid saaksid sõna, vaatamata sellele, et meie aeg on piiratud ja võttes arvesse, kui palju osalejaid meil täna siin on, palun mõistke, et pärast Mm, sissejuhatavat sõnavõttu ei ole võimalik kõigil soovijatel sõna saada ja seetõttu ma väga palun, et need, kes sõna saavad, äh, piirduksid kahe-kolmeminutilise sõnavõtuga vastavalt sellele, mida kell ekraanil näitab ning vastavalt ähm, arutelude arengutele võime piirata äh, kõneaega veelgi. Teie laudadel on äh, spetsiaalsed kaardid, millega te saate paluda kõneaega ja kui te tahate sõna saada, siis palun täitke see kaart ära ja ei esitage see saali teenindajatele, see kehtib nii Euroopa Parlamendi saadikutele kui rahvusparlamentide saadikutele. üldiselt me püüame jagada kõneaega selliselt, et see oleks tasakaalustatult jaotatud, aga me oleme, nagu öeldud, paindlikud ja võtame arvesse ka teiepoolseid taotlusi ja nüüd annan sõna üle Karmen Iljana Mihhailtšeskule, palun. suur aitäh, härra Gualtieri Äh, minul on väga suur au äh, teiega koos äh, seda konverentsi osa juhtida. kallid kolleegid, Rumeenia leiab, et dialoogi süvendamine osapoolte vahel on väga oluline selleks, et parandada teadlikkust Euroopa poolaastast nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil Äh, Rumeenia on praegu Euroopa Liidu eesistuja ning Rumeenia keskendub kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta Euroopa poolaastale vastavalt teekaardile. me usume, et Euroopa poolaasta on äh, endiselt elujõudne raamistik, äh, millega aidata koordineerida liikmesriikide majanduspoliitikaid ma olen kindel, et te soovite arutelud ka täna siin alustada nii kiiresti kui võimalik ja seetõttu ma tahaksin tutvustada Äh, meie äh, kõnelejaid. esimeseks kõnelejaks on härra Valdis Dombrovskis. ja mul on väga hea meel teile nüüd kohe sõna anda, palun. austatud äh, esimehed, austatud parlamendisaadikud, daamid ja härrad mul on väga hea meel täna siin äh, olla ning äh, teiega Euroopa poolaasta teemasid arutada. Euroopa poolaasta on äh, juba pea kümmekond aastat vanaks saanud ning ta on näinud erinevaid muudatusi, näiteks on suurendatud riiklike ametivõimude sotsiaalpartnerite, parlamentääride ja teiste osapoolte osalust. me mõistsime juba üsna algusest peale, et poolaasta edu sõltub kolmest asjast esimene oli äh, kvaliteetne analüüs äh, poole aasta peab olema usaldusväärne ning usaldusväärsus tugineb selgetele faktidele ning objektiivsetele analüüsidele. ja see tähendab, et vaja on teada, milline on liikmesriikide majanduslik olukord ja see tähendab omakorda seda, et meil on vaja äh, nii sisestest kui välistest allikatest usaldusväärset infot selle kohta. teiseks elemendiks on kommunikatsioon mis puudutab äh, enamike soovitusi, siis tegelikult äh, õiguslikke karistusi ette ei ole nähtud, äh, juhul kui riik neid eeskirju rikub. see tähendab seda, et edu sõltub sellest, mil määral me oma hinnanguid edastame, kommunikeerime me tahame äh, kõigi protsessi osaliste jaoks selle info nähtavaks teha ja eriti teie jaoks, äh, rahvasaadikute jaoks on see väga oluline, sest teie võtate vastu neid seadusi, ähm, mis tagavad reformide ellurakendamise mina ja teised volinikud äh, on Euroopa poolaastat Euroopa Parlamendiga pidevalt ähm, arutanud, äh, teinud seda ka liikmesriikidega ja me hindame arvamusevahetusi valitsuste, sotsiaalpartnerite ja riiklike parlamentidega sellel teemal ja äh, viimaseks ja kõige olulisemaks elemendiks on omanditunne reformide läbiviimine ei ole kunagi lihtne, see tähendab seda, et äh, tuleb võidelda äh, teatud huvidega, tugevate huvidega ja riik peab olema reformide läbiviimiseks tõesti pühendunud. ja Euroopa poolaasta tugineb just sellise omanditunde äh, loomisele ülemkogu on toetanud soovitusi ning liikmesriigid peavad ülevaadete kaudu vaatama, millised on olnud edusammud sellega äh, olen nüüd jõudnud tänase küsimuse juurde, äh, kuid, kui hästi või kuidas on Euroopa poolaasta toiminud? võib äh, küsida, kuidas see hea analüüs, kommunikatsioon, omanditunne toimib, et kui need asjad kõik toimivad, siis miks me ei näe täielikku edu, see on liiga simplistlik või lihtsustatud lähenemine, igasugused reformid nõuavad natukene aega äh,, kui vaadata erinevate soovituste arengut, siis äh, ainult sellele keskendudes ei ole võimalik näha äh, tervikpildi dünaamikat ja seetõttu tuleks asjadele keskenduda mitmeaastasest perspektiivist lähtuvalt ja kui seda teha, siis on võimalik näha palju suuremat rakendumismäära. Äh, kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal meie komisjoni koosseis ametisse astus, siis seitseteist riiki oli makromajandusliku tasakaalu nihke menetluses ning päris mitmel oli üleliigne eelarve puudujääk. aastal kaks tuhat üheksateist, esimest korda pärast euro loomist, ei ole ükski Eurotsooni riik selline, mille eelarve puudujääk ületaks kolme protsendi määra SKT-st ja äh, Äh, makromajanduslike tasakaalunijate menetlus äh, käib teatud riikide kohta ainult, aga olukord on riigiti erinev, kümne eurotsooni äh, mm, riigi eelarveplaanid äh, ei äh, vasta täielikult reeglitele, Itaalia on olnud ähm, suureks probleemiks, lisameetmed aga võeti tarvitusele ja see tähendab seda, et eh, me rikkumismenetlust ei avanud, kuid eh, ohumärgid siiski on eh, hiljuti on võimalik olnud näha seda, et asjad on edasi liikunud aeglasemalt, turud on avaldanud survet, aga reformide läbiviimisel mm, alternatiive ei ole, need lihtsalt tuleb läbi viia kui rakendada äh, reforme, äh, on võimalik kiiremini äh, majandusel taastuda lasta ja on võimalik ka raskeid aegu vältida, see on võimalik, sellega on võimalik luua uusi võimalusi, võidelda elanikkonna vananemise vastu ning majandusele aidata kasvada. komisjon on valmis toetama liikmesriike reformipüüdlustes, me oleme loonud tõukereformide tugikeskuse ja spetsiaalse programmi, kus me pakume abi viiesajale reformi kavale kahekümne viies liikmesriigis eh, ja järgnevaks eh, perioodiks eh, kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse oleme me välja pakkunud uue reformi toetuskava, millele on eraldatud ka kakskümmend viis miljardit lugupeetud parlamendisaadikud, äh, Euroopa poolaasta on olnud edukas äh, just seetõttu, et see on tuginenud heale analüüsile, omanditundele ja heale kommunikatsioonile. Äh, see on toetanud majanduskasvu ja töökohtade loomist, see on aidanud saneerida riigi rahandust ja vähendada probleeme. meie strateegia tugineb investeeringutele, struktuurireformidele ja vast-, tutustundlikule poliitikale ja see lähenemine toimib Äh, Euroopa majandus kasvab äh, seitsmendat aastat järjest, äh, kuid riske tuleb järjest juurde ning kasvutempo väheneb ja me peame pistma rinda selliste kerkivate majandustega nagu näiteks Hiina. kui vaadata riigivõla probleeme, siis need on esile kerkimas teatud riikides. me peame arvesse võtma ka Brexitit, me peame reformid kohe ellu viima, seda on väga vaja, rohkem kui kunagi varem Äh, kuid ellurakendamine ei sõltu mitte ainult sellest, kui hästi Euroopa poolaasta on üles ehitatud. tegelikult sõltub see kõigist liikmesriikidest, nende endi kohus ja ka see, kuidas teie oma valitsusi äh, vastutama panete selle, äh, nende eesmärkide täitmise eest. aitäh! Thank you very much! suur aitäh, härra Dombrovskis teile! ja nüüd tahaksin äh, tun-, tutvustada teile meie järgmist äh, kõnelejat, esinejat, kelleks on proua Mariann Tyson, äh, kes on tööhõive, sotsiaalküsimuste ning tööjõu liikuvuse volinik. palun, volinik, sõna on teil. Thank you. Good afternoon. suur aitäh, tere kõigile. suur aitäh. kallid kolleegid, mina olin ka ise Euroopa Parlamendi liige pikka aega ja seega ma mõistan seda, mis siin kojas toimub. kohal on nii rahvusparlamentide esindajad kui ka Majandus- ja Sotsiaalkomiteest ning Regioonide Komiteest. paljud teist on Euroopa poolaasta veteranid, aga samas paljude jaoks on see võib-olla midagi uut, kuid ma usun, et teie kõigi jaoks on see erilise tähtsusega poolaasta eesmärk on koordineerida majandus- ja sotsiaalpoliitikat üle terve Euroopa Liidu. Euroopa poolaasta aitab meil õppida teiste kogemustest, leida ühiseid lahendusi ning äh, ka ühine tee edasi. poolaasta kujutab endast paindlikku instrumenti, see võimaldab analüüsi, koordineerimist ja lõppkokkuvõttes ka poliitikaalaseid suuniseid edasi saavad nendest juba äh, reformid, mis on kohandatud vastavalt siseriiklikele tingimustele. Euroopa poolaasta on majanduspoliitika instrument ja see on olnud edukas, see on aidanud meil läbi viia olulisi reforme, taastada majanduskasv ning muuta ka meie majanduse vastupidavamaks. nüüd on majanduskasvu näha kõikides liikmesriikides ning kakssada nelikümmend miljonit eurooplast töötavad hetkel, nii et seda on rohkem kui ei kunagi varem. nii et Euroopa Liit ei ole mitte ainult ähm, äri ja pangad, vaid ikkagi eelkõige puudutab see inimesi, just sellepärast ka Euroopa Komisjon ei ole keskendunud poole aasta raames mitte ainult finants- ja majandusreformidele, vaid seal on osa ka sotsiaalreformil ja me oleme seega sida, äh, sidunud Euroopa poolaasta tihemini Euroopa sotsiaalõiguste sambaga, see koosneb kahekümnest erinevast õigusest, mis äh, koonduvad kolme erinevasse gruppi, kõigepealt äh, võrdne ligipääs tööturule, mis võimaldab kõigil panustada ühiskonda sama võrra teiselt poolt tagada, et kõigil on teadmised, oskused, et edukalt elada, kolmandaks töötingimused, nii et kui inimesel on töökoht, siis sellest tihtipeale ei piisa, olulised on ka töötingimused, mis peavad olema võrdsed kõigi teistega, see omakorda tähendab ka äh, kõrgeid tööohutusstandardeid ning ka töö ja eraelu ühildamist ja häid töötingimusi see omakorda nõuab head ligipääsu erinevatele sotsiaalteenustele, nagu näiteks korralik pension, lapsehooldusteenused ja nii edasi. nii et see sotsiaalne sammas äh, on kahe eesmärgiga, kõigepealt äh, pärast majanduskriisi ja taastada Euroopa äh, majandusalane, liikmesriikide majandusalane lähenemine ning teiselt poolt reformida täielikult seda, mis töömaailmas toimub Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas tähendab seda, et me peame töötama üheskoos, kolm institutsiooni on võtnud endale ühise kohustuse, kuulutades selle äh, samba siis välja novembrist kaks tuhat seitseteist Göteborgis. et Euroopa Komisjon koos nõukogu ja äh, komisjoniga äh, tegi seda kahekümne kaheksa liikmesriigi nimel nüüd sellega kaasnes ka äh, uute äh, tulemustabul, tabelite kasutuselevõtt, mis omakorda annab siis äh, kohese ülevaate sellest, kuidas on sotsiaalreformidega edasi liigutud liikmesriikides. me oleme näinud, et kõikides peamistes näitajates on toimunud positiivne edasiminek, tööhõive, sooline tööhõive lõhe ja ka teised teemad ning on näha, et siin on ka probleeme enamikes liikmesriikides ning tegutseda on tarvis. järgmisel nädalal tuleb komisjon välja uute riigipõhiste aruannetega, seal on näha, millised on olnud investeerimisalased prioriteedid liikmesriikides või millised need peaksid olema ja nendest peaks siis lähtuma ka näiteks mitmeaastase finantsraamistiku äh, planeerimises ning struktuurifondide kasutamises. kallid kolleegid, meil on kõigil ühine vastutus reformide eest, et sotsiaalsed õigused on meile siin äh, juhiks, poolaasta on aga instrument, kõik vastavalt oma pädevusele, komisjon, parlament ja liikmesriigid ning loomulikult ka regioonid äh, peavad kõik tegutsema. meil on vaja ka sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonna täielikku toetust, nii et äh, töötagem üheskoos selleks, et Euroopa poolaasta osutuks edukaks, vaid koos suudame me läbi viia reformid, mida on vaja Euroopal ning Euroopa Liidu liikmesriikidel. suur aitäh tähelepanu eest! suur tänu, proua volinik ja järgmiseks kõnelejaks on härra Steven Gerold, kes räägib härra Tom Vanden Kendelaari nimel. ma saan aru, et ta ei saanud siia tulla, kuna tal oli äh, probleeme ja siis annan äh, sõna kõnelejale, kes räägib tema nimel. suur aitäh volinikud, kolleegid, daamid ja härrad. jah, mina esindan siin oma head kolleegi Tom van den Kandenlaare, kes on paraku haige ja kes valmistas ette oma jutupunktid inglise keeles ette, nii et ma ei hakka neid siis oma emakeelde tagasi tõlkima, vaid räägingi edasi inglise keeles. nii et tema toob välja siis järgmised prioriteedid ta vabandab, et ta ei saa täna siin kohal viibida, ta jäi nädalavahetusel haigeks ja seega ma annan teile edasi tema märkused. nii et kui me räägime Euroopa poolaastast, siis tihtipeale on see väga poliitiline teema ja seega on oluline nendeks aruteludeks ka piisavalt ähm, aega varuda ja jagada mõtteid rahvusparlamentidega. Euroopa parlamendis äh, härra Van den Kandelaare valmistab ette oma raportit, mis läheb järgmisel nädalal hääletusele Econisse ning läheb täiskogule märtsi alguses. ja nüüd siis prioriteetide endite juurde. iga-aastane majanduskasvu analüüs on seadnud äh, mit-, pikaajalised eesmärgid Euroopa Liidu liikmesriigidele, härra Dombrovskis sellele ka viitas, nüüd äh, kõigepealt eelarvealane konsolideerimine, investeeringud ja struktuurireformid sellises äh, järjekorras. nüüd meie peame siis nüüd analüüsima seda kolmnurka ja vaatama, kuidas äh, või mida peame meie vajalikuks ja millised poliitilised sammud on meie arvates vajalikud. Tom äh, viitab eriti siin ühele olulisele probleemile pikaajaliseks prioriteediks on tegeleda vananeva elanikkonnaga ja kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta majandusanalüüs ka näitab väga selgelt, et siin ongi vananev elanikkond peamiseks prioriteediks. see mõjutab tulevikus meie sotsiaalhoolekandesüsteemi ja heaoluriiki kui sellist demograafilised muudatused on oluliseks meie aja probleemiks. ja ma saan aru, et poliitiliselt eh, ei olda üksteisega alati samal nõul, aga me peame ette valmistuma juba praegu, kui me soovime, et sotsiaalteenused jääksid eh, ka meie lastele. nii et Tom eh, oma raporti projektis se-, seobki vananeva elanikkonnaga, iga-aastase majanduskasvu analüüsiga ning struktuurireformidega. nii et mis siis toimub selle vananeva elanikkonnaga? tegemist on kahekümne esimese sajandi suurima sotsiaalse ja demograafilise äh, tendentsiga. eluiga kasvab, jah, loomulikult see on suur saavutus kuid samal ajal toob see endaga kaasa probleeme. kuna meie elanikkond vananeb, siis ühelt poolt kasvavad ka kulutused pensionimaksetele ning terviseteenustele. ning juba hetkel on vananenud elanikkonnaga seotud kulutused võrreldes SKT-ga üsna suured ning kasvavad veelgi, ühtlasi paneb see ohtu meie riigi rahanduse jätkusuutlikkuse. vananev rahvastik ei tähenda mitte ainult kulude kasvu, vaid see tähendab ka seda, et on vähem tööealist elanikkonda. nii et on järjest vähem neid inimesi, kes tegelikult rahastavad neid samu kulutusi, nii et kuidas me siis oleme ette valmistunud selliseks olukorraks või mida me peaksime tegema? Tom usub, et peaksime kutsuma üles liikmesriike äh, töötama välja eelarvepuhverid, puhvrid, ühtlasi ka rakendama ellu struktuurireforme ning tegema investeeringuid, mis vaatavad tulevikku. meie eelarvepuhvrid peavad võimaldama meil hakkama saada nende kasvavate kulutustega nii pensionite kui terviseteenuste osas. kui me midagi ei tee, siis jätame me kõik need kulud järgmiste põlvkondade kanda. stabiilsus ja kasvupakt ei puuduta mitte ainult protsente, vaid sellest lähtub terve meie rahaliit ja seega on väga oluline, et neid reegleid võetakse tõsiselt ning liikmesriigid neid ka tegelikult järgiksid. nüüd teiseks, struktuurireformid. jällegi väga oluline on neid reforme ellu rakendada, et me suudaksime vähendada Äh, vananeva rahvastikuga kaasnevaid äh, kulusid. lisaks äh, digitaliseerimine, tehnoloogilised arengud ja nii edasi muudavad meie tööturgu oluliselt. ühtlasi näitab see, kuidas on või see muudavad meie tööealise elanikkonna koosseisu ja olukorda tööturul laiemalt, see tähendab, et meil on vaja kaasata rohkem äh, inimesi tööturule ja seega peavad töötingimused olema paindlikumad. nüüd kolmandaks, investeeringud tulevikku. põlvkondadevaheline õiglus tähendab seda, et me peame panustama produktiivsusesse, sest et nii me lähtume produktiivsetest, tulevikku vaatavatest investeeringutest, seda nii erasektoris kui avalikus sektoris, nii et äh, arendus- ja teadustegevus, haridus ähm, ja nii edasi on kõige olulisemad, kuid kõige olulisemad on siin tegelikult innovatsioon ja äh, digiteerimine. nüüd äh, pärast riigipõhiste analüüside avaldamist äh, käesoleva kuu lõpus tuleb komisjon välja ka riigipõhiste soovitustega, seda kahekümne üheksandal mail kui me vaatame, kuidas neid äh, soovitusi on ellu rakendatud, siis eriti julgustavad need andmed just ei ole. nii et see näitab, kuidas me siis äh, tegutseme siis, kui meile esitatakse soovitusi, mille järgimine ei ole kohustuslik. nii et siin on vaja poliitilist toetust kõikidel eri tasanditel ja loomulikult on siin suur roll mängida rahvusparlamentidel ning Euroopa poole, poolaasta tegelikult selle väljenduseks ongi nii et ma ootan huviga teie arvamusi selle kohta, kuidas peaksime liikuma edasi. ja vabandan veel kord Tommi nimel, et ta nii pikalt rääkis, aitäh! tänan! ja tutvustan nüüd meie järgmist kõnelejat, proua Anježka Konzlovka-Rajevitš, kes on tööhõive ja sotsiaalkomisjoni liige Euroopa Parlamendis. palun, teil on sõna. aitäh, proua juhataja, austatud volinikud, austatud parlamentide liikmed, räägin oma emakeeles, poola keeles, nii et palun kasutage kõrvaklappe. English is on the second canal. Inglise keel on teisel kanalil Szanowni Państwo, daamid ja härrad, selleaastane Euroopa poolaasta on saanud alguse, sellest rääkisid täna volinikud ning sellega on seotud mitmed probleemid, mis nõuavad märkimisväärseid jõupingutusi, sellepärast et Euroopa Liit on tõenäoliselt praegu ainus majandus, kus räägitakse majanduse arengust ja sotsiaalkaitsest ühe hingetõmbega. meie majanduskasv on mõeldud olema roheline ja jätkusuutlik, ehk siis me üritame raskesti kokku sobitatavaid asju kokku panna. see ei saa olla, olema kerge. vaadates muutusi tööturul eh, ja vaadates, kuidas me oleme edukalt võidelnud tööpuudusega, võime järeldada, et eh, head tulemused Euroopa majandusele ei ole paraku andnud kõigile soovitud, sellepärast et Euroopas on märkimisväärsed erinevused, geograafilised eh, näiteks, ja meil on palju inimesi, kes on jäänud suhteliselt vaeseks või vaesuse äärele. üliõpilasi on palju, kes ei ole tööd leidnud, noorte tööhõivega on probleeme naiste tööhõivega, samuti pensionieelses vanusegrupis äh, on samuti probleeme, paljud teevad äh, koduseid töid, äh, aga sageli selle eest tasu ei saa. Euroopa Liit vananeb, Euroopa Liidu rahvastik vananeb ning selle tõttu on palju olulisi küsimusi, nagu näiteks hooldajate teema, koduhooldajad, ja enamus nendest, kaheksakümmend protsenti, on naised ning ning nad nad ei saa ametlikult palka, neil ei ole sotsiaalkindlustust ja nad ei maksa makse. siin on väga palju probleeme vaja lahendada. kui vaadata musta turgu, siis eh, asi ei olegi alati selles, et inimesed soovivad maksusüsteemi petta, vaid paljudes riikides lihtsalt ei ole eh, piisavalt täpselt tööturg piiritletud, eriti kui me räägime hooldusteenusest. ma räägin hooldajatest, kes hooldavad eh, vanemaid inimesi aga samuti ka lapsi. ja see tekitab suure pensionilõhe Euroopa Liidus, kuni nelikümmend protsenti. seetõttu me räägimegi, et meil on vaja rohkem tööhõivet Euroopa turul. ja me peame ära tegema enam selles plaanis, et meil oleks rohkem koolieelse hoolduse asutusi, rohkem lapsehoiuasutusi, meil oleks vaja uut direktiivi menetleda ning hääletada Euroopa Parlamendis, sellepärast et et me ei saa ju loobuda oma peredest ja oma tööelust, need kaks asja tuleks lepitada. see on väga, oleks väga oluline nende probleemide lahendamiseks ja need probleemid on vaja lahendada, kui me soovime meie tööturu probleemidega tegeleda. veel üks oluline teema tööturuga seoses on haridus. me teame et, et nelikümmend protsenti tööandjatest on põrkunud raskustega kvalifitseeritud tööjõu leidmisel meil on suuri probleeme ka oskuste ja kvalifikatsioonide ning vajaduste ühitamatusega. mõnikord on inimestel oskusi liiga vahe, kakskümmend protsenti noortest täiskasvanutest Euroopa Liidus ei ole piisavalt kirjaoskajad ning see puudutab ka digitaalset kirjaoskust. nelikümmend protsenti kõigist Euroopa Liidu kodanikest ei valda äh, baastasemel digitaalset kirjaoskust nii-öelda ja see takistab neil tööturule pääsemist ning ei võimalda neil anda oma panust Euroopa majandusse. nii et uus äh, tagatiste ja oskuste tegevuskava, me räägime siin baasoskustest, on, on väga oluline Euroopa Komisjonile ja nõukogule tööturuprobleemide lahendamisel. samuti on vaja reformida haridussüsteemi. on vaja keskenduda digitaalsetele oskustele, pehmetele oskustele, äh, horisontaalsetele või ulat-, niisugustele ulatuslikimatele oskustele, on vaja paremini tasustada õpetajate tööd, tihedamaid seoseid äh, ettevõtlusmaailmaga, toetada elukestvat õpet. kokkuvõtteks, digitaalne transformatsioon on väga oluline ja mõjutab meie elu kõiki aspekte ning ka sugudevahelist tasakaalu, kui me räägime näiteks Äh, sugudevahelisest lõhest. sest paraku naistel kipub olema vähem juurdepääsu siduskeskkonna ostlemisele, pangandusteenustele ja teistele digitaalteenustele selles keskkonnas, aga kui me vaatame IKT sektorit, siis on siit puudu päris palju inimesi. ja samas IKT on majanduse edasise arengu seisukohast kesksel tähtsusel, see on tuleviku majandusvaldkond ja väga oluline oleks tagada, et seda kujundaksid mitte ainult mehed, vaid ka naised. nii et naiste osalust selles valdkonnas tuleks soosida. uus direktiiv, millega me praegu tööd oleme tegemas selles valdkonnas, saab selles plaanis olema väga tähtis. haridus. stereotüübi vaba, sooliste stereotüüpide vaba haridus naiste suunamine IKT sektorisse, nende hoidmine seal oleks niisugused meetmed, mis aitaksid lahendada probleeme tööhõivega ja tööturul. sellest oleks kindlasti kasu meie majanduse tulevikule, majandus muutuks kaasamaks ja õiglasemaks, aitäh! aitäh! järgmisena saab sõna proua Maria del Marangulo, kes on Hispaania parlamendi liige. ja palun, teil on sõna, proua. Muchas gracias. suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada teid võimaluse eest osaleda siin arutelul ja rääkida Euroopa poolaasta tõhususest ja me räägime sellest väga olulisel ajahetkel, sest et Euroopa Parlamendi ametiaeg on lõpule jõudmas ja me vaatame edasi juba tulevikku ja räägime ka strateegiast kaks tuhat kakskümmend nüüd kahe tuhande kümnendal aastal loodi Euroopa poolaasta, nii et sellest on möödunud üheksa aastat ja peab ütlema, et tegemist on millegi väga positiivsega, see on võimaldanud Euroopa Liidu liikmesriikidel töötada välja oma eelarve pärast seda, kui nad teavad juba väga täpselt, millised on Euroopa äh, Liidu eesmärgid. ja loomulikult äh, tänu sellele on võimalik riikidel olnud äh, eelarvet välja töötada paremini, asjad on selgemad rahanduspoliitika samuti ning ühtlasi pakub see kõik kodanikele suurimaid tagatisi, nii et peab ütlema, et see tähendab, et inimesed on ka paremini kaasatud sellesse protsessi ning Euroopa Liidu institutsioonid teevad suuremat koostööd nii siseriiklike institutsioonidega kui ka seeläbi ka kodanikega. nüüd on meil siin see uus juhtimine ning Euroopa poolaasta. objektiivselt võime kindlasti väita, et edasi on liigutud väga positiivselt neljas olulises valdkonnas, kõigepealt eelarve konsolideerimine, riigi rahanduse parandamine, ka Hispaanias on eelarve konsolideerimine olnud väga oluline, kuus protsendipunkti aastatel kaks tuhat kolmteist kuni seitseteist ning struktuurireformide olulisus mis ju soodustavad nii töökohtade loomist kui ka majanduskasvu. president Juncker hiljuti rääkis sellest, et kakskümmend üks pool aastat järjest on majanduskasv olnud positiivne ning on loodud kaksteist miljonit töökohta, nii et need numbrid kõnelevad iseenda eest, ka Hispaanias on sama näha. defitsiit äh, on vähenenud oluliselt Hispaanias, on loodud kolmteist miljonit äh, töökohta nii et see stabiilsus tegelikult tulenebki Euroopa poolaasta rakendamisest. loomulikult see ei tähenda seda, et me saaksime kuidagi siin endaga äh, rahul olla, me peame liikuma kogu aeg edasi oma eesmärkide suunas. me soovime lihtsustada menetlust, parandada kommunikatsiooni ja minu arvates on see kõik olnud äh, positiivne teiseks ma tooksin välja selle, et Euroopa poolaasta on võimaldanud Euroopa Liidul paremini reageerida kriisiolukorras. majanduskriisis äh, äh, sattusid riigid väga kehva olukorda ja tegelikult ohtu sattus ka euro ning äh, riigi rahanduslik olukord oli väga keeruline üle terve Euroopa Liidu. töökohad hävisid selle mõju oli samuti äh, väga tõsine ja Euroopa Liit mitte ainult ei pakkunud instrumente selleks, et leevendada nende väga keeruliste olukordade mõju, vaid äh, mõelda ka edasi, nii et see just see juhtimise küsimus, kriis tõi välja kõige nõrgemad kohad ning Euroopa poolaasta on näidanud, et tegemist on väärtusliku instrumendiga, sellepärast et, et läbi selle on Euroopa Liidu reageerimisvõime kasvanud, kasvanud. kolmandaks minu arvates on väga oluline ka see, et Euroopa Liit tegeleb alati stabiilsusega, kõik see ex-ante mehhanism ähm,, varase hoiatuse mehhanism ja nii edasi, see kõik äh, võimaldab vastutustundlikumalt liikmesriikidel oma eelarvet kujundada. nii et ma usun, et ka see on siin väga positiivne, ühtlasi on see ju ka tagatiseks kodanikele Euroopa Liit, äh, mis on pühendunud majanduskasvule, stabiilsusele ning korralikule äh, rahanduslikule olukorrale, tähendab äh, seda, et tagatud on ka heaoluriigi ellujäämine, sest et nii on võimalik tagada investeeringud ning stabiilsus mõjutab positiivselt nii majanduskasvu kui ka töökohtade loomist. nii et äh, reformid on siin kõige olulisemaks Euroopa poolaastas. alati oleme me olnud väga nõudlikud äh, poolaasta raames ja see on väga äh, hea nii liikmesriikidele kui nende valitsustele just siis, kui reforme ellu rakendada. mainiksin siin väga positiivselt ka struktuurireformi tugiteenistust, mis on pakkunud abi viiesaja projekti osas ja see on väga hea näide sellest ähm, positiivsest, mis on Euroopa poolaastal. nii et tegutsevad nii riigid, tegutsevad ka Euroopa Liidu institutsioonid ja on ka näha, kuidas tegelikult see, mida teeb üks liikmesriik, ähm, äh, väljendub mitmekordselt üle terve Euroopa Liidu. nii et daamid ja härrad, mina usun, et kodanikud peavad selgelt nägema, et Euroopa Liit võimaldab äh, reageerida nende probleemidele, nii et äh, mida rohkem äh, või mida suurem võimekus meil on reageerida ja pakkuda kodanike probleemidele lahendusi, seda tugevamad me oleme. mina usun, et meil on siin väga väärtuslikud instrumendid olemas. see võimekus on meil samuti täiesti olemas, nii et Euroopa poolaasta on üks nendest väärtuslikest tööriistadest ja peame ka edaspidi seda enda huvides ära kasutama. tänan! Thank you very much! aitäh! ning viimasena, kuigi kaugeltki mitte väheolulisena, John Le Hart, Iiri parlamendi liige. palun! aitäh! tahaksin tänada teid võimaluse eest anda oma panus sellesse paneelarutellu meie istungi alguseks. mina olen äh, eelarve kontrollikomisjoni aseesimees Oire Ahtase Siiri parlamendis. mis puudutab eh, Euroopa poolaasta protsessi olulisust meie eelarveprotsessile, siis peaksin selgitama, et viimastel aastatel on meie parlamendis eh, astutud eh, mitmeid reformisamme eelarveprotsessi vallas. ning oluliseks osaks sellest oli kaks tuhat seitseteist parlamendi eelarve, eelarve osakonna või büroo loomine, mis äh, tagab meile pädevad äh, sisendandmed ja võimaldab meil paremini aru saada eelarvedokumentidest ja neid süvitsi mõista rohkem kui varem. eelarve kontrollikomisjon loodi eelarveprotsessi reformi tulemusena selleks, et suurendada parlamendi osalust eelarveprotsessis. eelarve kontrollikomisjon toimib äh, käsikäes parlamendi eelarvebürooga selleks, et parandada eelarvet puudutava info kvaliteeti, mis parlamendiliikmetele kättesaadav on ning võimaldada meil varakult juba eelarvet analüüsida. aga siin on palju veel ära teha. selleks, et äh, tõhustada parlamendipoolset eelarve kontrolli, on meie komisjon hakanud oma tööd planeerima koos Euroopa poolaasta protsessiga. ning samuti ka rahanduskomisjon teeb seda mis tähendab, et me kohtume Euroopa äh, meeskondadega, vastavalt näiteks iga aasta aprillis arutame stabiilsusprogrammi täiendusi, enne kui seda komisjonile esitatakse, arutame siis rahandusministri meeskonnaga ning äh, kohtume ka volinikega ja eelarvekomisjoniga, äh, et arutada Eh, uut finantsraamistikku kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. mais kaks tuhat kaheksateist kohtusime Euroopa Komisjoni esindajatega, arutasime riigipõhiseid soovitusi ning riigi kohta koostatud aruannet ning järgmisel kuul kohtume Euroopa Komisjoni ees esindajatega, et arutada Iiri kohta koostatud äh, raportit. see aitab meil suhelda äh, rahandusministriga, kui ta räägib meile Äh, meetmetest, mida on plaanis tuua Iiri ähm, maksualase nõukogu ette. ning meil on väga hea meel, et komisjoni poolt äh, volinik Dombrovskis on osalenud meie töös ja teised ametnikud ka. mis puudutab äh, siseriiklikku eelarveprotsessi, siis Euroopa Liidu poolaasta protsess toimib olulise mõjurina riigi eelarvepoliitika formuleerimises ning äh, see, see tähtsus on suurenenud ajas. näiteks äh, stabiilsusprogrammi täiendust arutatakse parlamendis ja valitsusega, meil toimuvad arutelud Iiri äh, fisk-, maksupoliitika nõuandva koguga ning arutatakse ka maksureeglite mõju Iiri eelarveprotsessile. ning see on võimaldanud meil tõsta esile ka äh, Mm, lähteandmete kvaliteedi olulisust äh, parlamendile esitatavas infos ning äh, mida meie komisjon arutab parlamendis iga aasta juulis. ent äh, paljugi saab veel paremini teha, minu kolleegid eelarve kontrolli komisjonis ja mina oleme oma töös suutnud selgitada poolaasta protsessi ning see on aidanud äh, seda protsessi muuta Iirimaal läbipaistvamaks. ent äh, siiski võiks seda poolaasta protsessi ka paremini korraldada, sest äh, mõnikord on ajastus halb. kui asi puudutab näiteks eelarvekavasid, eelmisel aastal näiteks me ei saanud kasutada võimalust Euroopa Parlamendi majandus- ja rahapoliitika komisjoniga neid asju arutada, sellepärast et kohtumine planeeriti üheksandaks oktoobriks, mis on, meil on eelarvepäev Iirimaal. nii et siin oleks vaja pikemalt planeerida eelarve kavandamist, arvestada majandustsüklit. ja see võiks, niisugune, niisugused kaalutlused võiksid kajastuda ka Euroopa Liidu dokumentides. samuti oleks vaja suuremat paindlikkust maksureeglite rakendamisel iseäranis mis puudutab eh, nii-öelda nende nõndanimetatud reservfondide ülesehitust. Eh, lisaks on valdkondi, kus IVA saaks rohkem ära teha osalemisel poolaasta protsessis. et parlament peaks rohkem tegelema ja arutama riigipõhiseid soovitusi ja riigi kohta koostatud raportit ning jätkame oma töös eh, selle arutelu tähtsuse esiletõstmist parlamendi töös. aitäh! tänan! ning tahaksin tänada kõiki kõnelejaid nende panuse ja arvamuse eest ning annan nüüd sõna härra Roberto Galtierile, kes koos minuga juhatab tänast istungit. palun. aitäh. jõuamegi nüüd arutelu juurde esimesena saab sõna härra Feiler, äh, EPP fraktsiooni esindaja Saksamaalt. hea Vorsitzende. austatud juhataja. Euroopa poolaasta protsess loodi selleks, et äh, anda varakult hoiatussignaale, enne kui kriis puhkeb ning me oleme kuulnud, et see, et tegemist on edulooga tõesti, ja nii see on, seda on täiendatud, see on uuenenud ja see toimib. missugune oleks see olukord, kui meil seda poolaasta protsessi ja riigipõhiseid soovitusi eh, rakendataks mitte kolmekümne, neljakümne protsendi ulatuses, vaid rohkem, siis me oleks jõudnud tõenäoliselt kaugemale. no paraku on olukord niisugune, et majanduskasv ei jõua kõigi liidu kodanikena võrdselt ning siin tuleks Saksamaad eh, esi, eraldi vaadata või, või esile tõsta, et, et meil on majanduskasvuga praegu äh,, on olnud väga hea see, aga see praegu aeglustub ja seda suures osas sellepärast, et meil ei ole pädevat tööjõudu nii palju, kui vaja on. ning eh, lisaks ka tööpuudus noorte hulgas eriti, millest me kuulsime juba ja me seisame silmitsi märkimisväärsete probleemidega ning minu hinnangul liikmesriigid ei tohi järgi anda reformi algatustes. ning äh, tuleb äh, reservfonde kindlasti luua, et tagada stabiilsus pikemas perspektiivis ja kaitst-, kaitsekriiside eest. üks ettepanek, mille mina tahaksin teha, on, on, et me ühtekuuluvusvahendeid tihedamalt seoksime Euroopa poolaasta protsessiga. et liikmesriikide struktuurireformid oleksid sellega seotud ja, ja loodaks investeeringutele parem taustkliima. aitäh! Thank you very much! aitäh! nüüd härra Stanislavek, ECR esindaja Poola Dziękuję bardzo, szanowny panie przewodniczący. aitäh, austatud juhataja, head kolleegid. usun, et keegi meist ei kahtle selles, et Euroopa poolaasta protsess on kasulik Euroopa Liidu majandusele. meil on sellega juba kümme aastat kogemust ning eh, seda on piisavalt selleks, et eh, saaks pidada niisuguse põhjapaneva arutelu Euroopa poolaasta rolli üle uues majanduslikus olukorras pärast aastat kaks tuhat üheksateist. millele selles arutelus peaksime keskenduma, on järgmine küsimus. kas Euroopa poolaasta protsessi praegune korraldus on, ähm, vastab vajadustele ja probleemidele, mis seisavad liikmesriikide ja Euroopa Liidu ees tervikuna? ehk kas praegune süsteem äh, majanduspoliitika kol-, koordineerimiseks on optimaalne ja kas ta sisaldab äh, kompensatsioonimehhanisme riikidele, kes kaotavad selle tulemusena. võib-olla peaksime astuma sammu kaugemale ja otsima lahendust, mis äh, oleks optimaalne ka Pareto mõistes. see tähendab, et ta ta suurendaks Euroopa Liidu heaolu tervikuna, ilma et halvendaks mõne konkreetse liikmesriigi olukorda. see on väga tundlik teema väga keeruline teema, aga me peame selliseid küsimusi tõstatama. võib-olla oleme me liiga passiivsed või reaktiivsed. saime just informatsiooni Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Komisjonilt, võib-olla peaks, et me ainult selle informatsiooni põhjal tegutseme, aga võib-olla peaksime ise otsima informatsiooni ja, ja mõtlema, kuidas seda protsessi juhtimist parandada Euroopa Liidus. võib-olla on praegu just õige hetk otsustada, mida me soovime teha pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. võib-olla tuleks meil kokku leppida mingi uus menetlus ühiste seisukohtade kujundamiseks. võib-olla peaks eh, pärast iga arutelu viima läbi formaalse hääletuse. ma mõtlen siin resolutsioonidele või otsustele, mis on tehtud mittekonsensuslikult, kas need on kõigile siduvad siis või ei ole? selle üle võib vaielda, aga sooviksin teile meenutada, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Komisjoni president on üha sagedamini sõna võtnud sujuva ülemineku teemal ühehäälsuselt kvalifitseeritud häälteenamusele, eriti niisugustes poliitikavaldkondades, mis on olulised kogu Euroopa Liidule, loomulikult äh, arvestades lähimuspõhimõtte kehtivusega. tahaksin märkida samuti, et härra Pierre Moscovici, kes on ka siin kohal, on öelnud, et viiekümnendatel aastatel oli ühehäälsus täiesti mõistlik, sellepärast et meil oli ainult kuus liikmesriiki, aga praegu on ta oma aja ära elanud põhimõttena. nii et äh, kõik need küsimused peaksid äh, saama arutatud, aga et see arutelu oleks konstruktiivne, tuleb see hästi ette valmistada ja seetõttu oleks minu ettepanek Rumeenia eesistuja abiga ja Euroopa Parlamendi abiga äh, peaksime looma töörühma, mis analüüsiks meie viimase kuue aasta töö tulemusi ja teeks konkreetsed ettepanekud selle põhjal. aitäh! Thank you very much! tänan! väga tervitatav on see, mida te rääkisite kvalifitseeritud häälte enamusest, selle laiendamisest. loomulikult tähendaks see, et me peame, peaksime hääli kaaluma hakkama, neile mingit kaalu omistama, aga igal juhul ettepanek on huvitav. nüüd kuue esindaja härra Papadimulis Euroopa Parlamendist. aitäh! tahaksin alustada ühe uudisega Kreekast. hiljutised komisjoni prognoosid äh, Kreeka majanduse kasvuks kaks tuhat üheksateist oli kaks koma neli protsenti. pärast aastaid kriise, kriisi on majanduskasv taastumas ja kõrgemal tasemel, kui Eurotsooni keskmine on. ning oodatakse, et see jätkub ka aastal kaks tuhat kakskümmend ja kaks tuhat kakskümmend üks. meil on vähenenud tööpuudus, olgugi et tööpuudust on endiselt liiga palju tahaksin öelda, et komisjoni prognoosid näitavad, et Eurotsooni majandus aeglustub võrreldes varasemate prognoositsüklitega. et aeglustub Itaalia, Prantsuse ja Saksa majandus. mida see tähendab? on, et me peame ära tegema enam ja paremini Eurotsooni riikidena selleks, et lahendada tõenäoliselt meie ees seisvat kriisi, sest rahvusvahelised, rahvusvahelised kaubanduskonfliktid, mis praegu kuju võtavad Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel, võivad just selleni viia. Rumeenia eesistuja, lubage ma rõhutan, Euroopa Parlament ning liikmesriikide parlamendid peaksid olema väga huvitatud lõpetama läbirääkimisi finantsraamistiku üle aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. parlamendil on siin oma lähenemine, aga meil on nõukogus liikmesriike või liikmesriikide valitsusi õigemini, kes asju venitavad ning see, see venitus tekitab kahju Euroopa majandusele. teine asi, mida tahtsin öelda, on see, et nõukogu ja komisjon on soovinud, et see oleks neli aastat, aga me ei ole seni suutnud veel kolmanda äh, pangandussüsteemi ühtsuse sammast, kolmandat sammast valmis teha, ehk siis eh, hoiuste tagatise süsteemi ühtsust. ja siin on madalmaad ja mõned riigid veel, kes seda blokeerivad kolmas küsimus on digitaalmajanduse maksustamine me ei saa leppida sellega, et interneti hiiglased ei maksa üldse või maksavad väga vähe makse kui VKE-d, pensionärid ja et muud ettevõtjad peavad maksma makse ja mõnikord ka väga palju makse. me peame tagama, et internetihiiglasi ka maksustatakse, ainult niimoodi on võimalik äh, siluda neid ebavõrdsusi Euroopas, mis kipuvad kasvama, need lõhed rikaste ja vaeste vahel, rik-, rikaste ja vaeste liikmesriikide vahel, ei ole vastuvõetav, et raha kärbitakse sotsiaalse ühtekuuluvuse valdkonnas uues finantsraamistikus. ühtekuuluvuspoliitika ja ühtne põllumajanduspoliitika peaksid muutuma tugevamaks, mitte nõrgemaks kui me neid sätteid hakkame lahjendama, siis me toidame sellega parempoolsete ja populistide veskit, kes soovivad Euroopa Liitu hävitada, aitäh! Thank you uh...! tänan! nüüd Margarita Marquez, sotsiaaldemokraatide esindaja, Portugal mikrofon. Ehm, tänan, juhataja. Euroopa poolaasta on võib-olla üks olulisemaid eh, koordineerimisprotsesse eh, majanduspoliitilise ja sotsiaalse valdkonna vahel. praegu on muutunud tavapäraseks et liikmesriigid osalevad selles täies ulatuses. me räägime palju sellest, et meil on vaja Euroopa Liit muuta demokraatlikumaks ja tuua kodanikele lähemale. ent on, on oluline, et me teeksime seda ka igas konkreetses poliitikavaldkonnas. ning kuidas oleks siis võimalik muuta see see protsess, panna see protsess teenima Euroopa Liidu demokratiseerimise huvisid ja kodanikele lähemale toomise huvisid. esiteks tahan sellega seoses äh, rääkida, et see, äh, meil peab olema selle protsessi suhtes omanikutunne. härra Dombrovskis, kui ta rääkis kolmest punktist, et see protsess edukaks muuta, rääkis äh, suhtlusest liikmesriikide parlamentidega. minu arvates ei ole seda suhtlust praegu piisavalt, see on liiga nõrk liikmesriikide parlamendid tuleks kaasata rohkem, neil peaks olema ulatuslikum roll Euroopa poolaasta protsessis. volinik Tyson meenutas meile, et Euroopa poolaasta protsess, mis koordineerib majandus- ja sotsiaalpoliitikat, nagu ma ütlesin juba, ja siin me näeme äh, et eh, see hindamisleht ja Euroopa sotsiaalsete õiguste nimistu, need on väga olulised, aga aga siin on ka veel üks eh, aga nad on liiga nõrgad. sotsiaalsete õiguste sammast tuleb tugevdada Euroopa poolaasta protsessis ning kolmandaks, viimane asi, mida tahan puudutada, no meil seisab ees Brexit, meil võib-olla tuleb lepingute Brexit või võib-olla ka ei tule Brexitit, aga mis iganes juhtub, mõjutab see oluliselt Euroopa majandust ja Euroopa kodanike elu. nii et minu küsimus on, mis hetkel hakkame me arvestama Brexiti mõju Euroopa Liidu poliitikale üldiselt ja poolaasta protsessile konkreetsemalt, aitäh! aitäh! nüüd proua Higgins Iirim-, Iirimaalt eh, fraktsioonilise kuuluvuseta, palun. aitäh! on juba räägitud sellest, kui oluline on toetada parlamentide, võimendada parlamentide häält. ning eh, meil eelmine aasta võeti vastu parlamendi resolutsioon sellel teemal. ja aga, aga lisaks on vaja suurendada kodanikuühiskonna osalust poolaasta protsessis. Iiri on ainus riik, kus meil oli pilootprojekt eh, kodaniku osa, ühiskonna kaasamiseks formaalselt eh, sellesse protsessi. paraku see, seda ei jätkatud nii, nagu oleks võinud seda jätkata, aga see on väga oluline, tekiks omanikutunne. ja et tõesti kajastuksid arutelud, mida kodanikuühiskonnas peetakse selle kohta, kuidas Euroopa poolaasta protsess on ühitatav jätkusuutliku arenguga. sest paljud tunnevad, et siin on tasakaal paigast ära et äh, aetakse taga, taga lühiajalisi maksueesmärke, neid rõhutatakse, nad muutuvad väga tähtsaks, aga pikaajalised eesmärgid nagu kaasav jätkusuutlik areng, neid vaadatakse vähem tähtsana. meil on vaja tasakaal taastada ning tugevdada neid viimaseid eesmärke. ning kui me vaatame järgmist protsessi, siis on väga oluline, et Pariisi eesmärgid ja jätkusuutliku arengu eesmärgid oleksid selle protsessi e-, eesmärkide nii-öelda tuumaks et ei räägitaks ainult Brexiti kuludest või eh, militaarkuludest ja, ja tehtaks eh, seda nende pikaajaliste eesmärkide arvelt. ja sageli kipub see nii olema, aga seda ei tohiks, see ei tohiks nii minna. ning sotsiaalsete õiguste sambast juba räägiti, paraku praegu Euroopa poolaasta protsessi suhtes me näeme, et et eh, hindamislehe mõõdikud ei anna tunnistust õigest suunitlusest sotsiaalsete õiguste sambaga seoses, et meil on näiteks riikidel lubatud vabandus, et kas nad on siis äh, keskmised, allpool keskmist, ülevalpool keskmist, ei, meil on kvaliteet, kvalitatiivseid näitajaid vaja, mis võimaldaksid reaalselt hinnata seda olukorda, näiteks taristu olukorda, et mõõdikud peaksid olema ka sisukamad ja kodanikuühiskonda tuleks kaasata nii Euroopa tasandil kui liikmesriigi tasandil ja see, selle kaasamine võimaldaks meil mm, neid küsimusi varakult lahkama hakata ja et asjad ei muutuks nii tõsiseks, et neid tuleks hakata Euroopa poolaasta protsessis lahendama. aitäh, nüüd härra Pimenov, sotsiaaldemokraatide esindaja Läti. <coughs> I am going to speak english Uh, fashion... ma kõnelen inglise keeles. Uh, Euroopa poolaasta raames uh, on investeeringud olnud kõige olulisemaks teemaks um, ja sellel on ka konkreetsed põhjused. minu arvates on siin lubatud seda, et rahvusvahelised rahavood tulevad siis, kui makromajanduslik stabiilsus on tagatud Ehm, ja samas kasinuspoliitika on ehm, põhjustanud kannatust ehm, meie kogukondadele ja toonud kaasa stag-, stagnatsiooni äh, jätkusuutliku majanduskasvu asemel. järjest selgemaks saab see, et kahel põhjusel me peaksime avaliku sektori investeeringuid prioritiseerima, kõigepealt see, et riikide majandusel on vaja neid investeeringuid selleks, et sisest äh, nõudlust rahuldada ja selleks, et erasektori investeeringud äh, saaksid tulla, tuleb avaliku sektori investeeringud juba tagada Äh, äh, fiskaalpaktiga tuleb ka tööd teha, kõigepealt äh, tuleb vaadata, milline on struktuurne defitsiit ja seda tegelikult on väga keeruline välja arvutada ja see põhjustab ka vigu, mis läheb liikmesriikidele tulevikus väga palju maksma. tuleks panna paika lahendus, mis selle probleemi välistaks. ja Eh, mille abil oleks võimalik kulusid lihtsamalt äh, kontrollida. Äh, kasvupotentsiaal äh, mm, peaks aga põhinema äh, Äh, pikemal ajaperioodil kui see kaks aastat, mida praegu kasutatakse mõõtealusena. ja kolmandaks, äh, stabiilsuse majanduskasvu pakti äh, ulatus peaks laiendama näiteks seeläbi, et Euroopa Liidu tõuge- ja struktuurifondide programmid jätaks välja eelarve puudujäägi arvutuste alt, aitäh! Thank you! suur tänu ja nüüd härra Borgi Itaaliast, ENF, palun! suur aitäh, austatud eh, esimees, suur aitäh, austatud kolleeg. sissejuhatavates sõnavõttudes ma kuulsin, et räägiti usaldusväärsusest, omanditunnetusest ja see kõik on väga tore. aga eh, see eh, omanditunnetus ja usaldusväärsus peaksid olema faktidesse ümber viidud. sissejuhat-, sissejuhatavates sõnavõttudes öeldi, et Itaalia ei vasta reeglitele ja äh, äh, toodi välja ka dokumendis äh, liig suure makromajandusliku tasakaalu nihke kontekstis kui riik, mis ka siia nimekirja kuulub, rikkujate nimekirja siis. ja see teine dokument, kus on kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta tulemustabel, näitab, et tegelikult on tegelik olukord hoopis teistsugune viieteistkümnest parameetrist. ja neile äh, vastamise koha pealt on äh, Itaalial tegelikult olukord täitsa hea, on palju äh, riike, kes on hullemas olukorras, mõned rikuvad seitset parameetrit, mõned, mõned viite, mõned kolme või nelja, aga meie rikume ainult kahte nendest parameetritest Äh, see on võlaparameeter ja töö, tööhõive parameeter. ja äh, meie, kui Monti äh, äh, esile kerkis ja hakkas tegema seda, mida äh, teie palusite, äh, siis äh, selle tulemusena meil tööpuudus suurenes ja võlakoormus ka suurenes. ja mina tahaksin seetõttu lisaparameetreid siia tulemustabelisse sisse viia, ma tahaksin siin neid lisaparameetreid näha Äh, siin me räägime maksjariikidest ja raha saajatest riikidest, kes siis Euroopa Liidust raha saavad või sinna maksavad ja tegelikult on väga kummaline see, et on üks riik, kes vastab praktiliselt kõikidele parameetritele äh, ja riik, kes maksab ka väga palju ja on maksnud väga palju Euroopa Liidu algusaastastest alates, on nüüd siin välja toodud riigi esindaja poolt, kes on Eh, nii-öelda abisaajariik, aga kes rikub rohkemaid parameetreid kui eh, Itaalia. ja selleks, et olla eh, järjepidev ja usaldusväärne siinkohal, tuleb tegelikult kõiki riike võrdselt kohelda, aga niimoodi ei ole asjad praegu. kui riigil on valitsus, mis teile ei meeldi, siis see riik on kohe halb, aga kui riigil on valitsus, mis teile meelepärane on, siis võib see riik teha mida iganes ta soovib ja te kindlasti teate väga hästi, et äh, kui äh, äh, tegemist on riigiga, mida pooldab härra Moskovitši näiteks, saab rikkuda kolme protsendi reeglit kas või kümme aastat ja kõik on hästi, aga Itaalial on kaheprotsendine defitsiit ja Itaalia on negatiivse näitena välja toodud Äh, ma arvan, et me peame siin need näitajad ümber mõtlema, vastasel korral te ei saa meile rääkida siin äh, vastusest ja usaldusväärsusest, aitäh! suur tänu jaa, äh, ma jagan mõnedes küsimustes teie nägemust, aga mitte kõiges. ma arvan, et te päris hästi meie reeglitest teavitatud ei ole, aga noh, hea küll Eh, ma hiljem kommenteerin ka seda teemat. Eh, ja nüüd annan sõna sotsiaaldemokraatide hulgast härra Otsisele Küproselt, palun. suur tänu, austatud kolleegid siin on räägitud sellest, et näha on, et Euroopa poolaasta mm, on paremaks muutunud e, ja see on tõsi, aga tõsi on ka see, et tegelikult on veelgi paranemisruumi Euroopa poolaasta raames. see ajaraamistik ei ole just kõige parem, aga väga oluline on see, et meil toimuks konstruktiivne dialoog e, ja et me saaksime riikliku tasandi ja Euroopa tasandi osapooled kokku tuua. mina tahaksin öelda, et meil on äh, mure äh, sellega seoses, mida komisjon on teinud seoses sellega, et Euroopa poolaastasse on muudatusi sisse viidud. ja see äh, muudab äh, Euroopa rahandus- ja majanduspoliitika poli-, äh, positiivseid äh, aspekte ja on seda viimasel ajal teinud. komisjoni eesmärgiks äh, on tagada see, et nii-öelda rahumeelne kliima säiliks erinevate partnerite vahel Euroopas. Küprosel loomulikult me tahame näha õiglasemat maksusüsteemi ja me oleme huvitatud sellest, et vaadata läbi need mõtted, mille Euroopa Komisjon välja pakub. me arvame aga, et Euroopa poolaasta peaks olema keskendunud sellele, mis kuulub tema nii-öelda reguleerimisalase struktuuripoliitika ja koordineerimise parandamine liikmesriikide vahel. ma tahaksin rõhutada ka seda, kui oluline roll on mängida riiklike parlamentide esindajatel parlamentaarse kontrolli teostamise kontekstis kui me räägime reformikavade ja ühtekuuluvuskavade ellurakendamisest liikmesriikides Eh, siis eh, saaks Euroopa poolaasta olla tõhusam ja ta oleks ka legitiimsem, aitäh! suur aitäh! Eh, kolleeg Magdas Kreekast, kuue esindaja järgmiseks. suur aitäh, austatud esimees nagu proua Tyson vägagi õigesti ütles, kordan ka mina, et Kreeka ei ole väga äh, pika traditsiooniga Euroopa poolaasta kasutaja ja me oleme pigem uustulnukad selles vallas. ma tahaksin siin läheneda sellele teemale natuke teistsugusest vaatenurgast äh, lähtuvalt, kui siiani tehtud on. kui vaadata seda, mida Euroopa poolaasta raames on ära tehtud, siis me näeme äh, kuidas on tegutsetud, mida on tehtud. ja äh, nüüd küsimus on selles, kas äh, me äh, tuleme välja ka mingi uurimusega, kas kõik panustab arvamuse või mõne direktiivi määruse koostamisse. mis praegu siis aset leiab selle dialoogi raames, mis äh, viimasel mm, ajaperioodil siin aset on leidnud. kui meil mingit lõppeesmärki või sihti silme ees ei ole, siis ma arvan, et komisjon peaks mõtlema selle peale, et äh, koostada mingi tekst või dokument, et me tõesti saaksime väga selge pildi olemasolevast olukorrast, ma arvan, et see on väga kiireloomuline küsimus ja me peame edasi liikuma selles vallas, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, härra Silva Pereira äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Euroopa Parlamendist. Äh, suur aitäh, austatud esimees. mina sooviksin omakorda ka liituda nendega, kes on siin rõhutanud äh, seda, kui oluline see parlamentidevaheline dialoog äh, Euroopa poolaasta raames on. ma tahaksin omalt poolt öelda, et see töö, mida me siin teeme, äh, tugineb tegelikult komisjonipoolsele ettepanekule, kus toodi välja suunised majandus- ja eelarvepoliitikat kontekstis ja see puudutas iga-aastast majanduskasvu analüüsi. ma tahaksin tänada komisjoni nendepoolse ettepaneku eest, ma arvan, et see on tasakaalustatud ettepanek, seal on kolm sammast ja seal rõhutatakse, kui olulised on investeeringud ning ka reformid mitte ainult tootlikkuse suurendamiseks, vaid ka kaasatuse suurendamiseks ning seal rõhutatakse ka, kui oluline on finantsstabiilsus ja eelarve konsolideerimine parlamendis, parlamendis me juba arutame neid ettepanekuid, nii nagu tavapärane on sellistel puhkudel, me oleme ära kuulanud erinevad poliitilised nägemused sellega seoses, aga me teeme äh, tööd koostöö vaimus. aga siin on ka üks äh, uus aspekt, nimelt äh, majandus võib mõnikord olla võimas äh, instrument, me näeme, et Itaalias ja Saksamaal äh, majandus äh, ähm, on stagneerumas ja seetõttu me peame midagi, kuidagi reageerima sellele. aga seda ka ajahetkel, kus me teame, et siin rahanduspoliitikas tahetakse astuda sammu tagasi. ma ei kutsu siin üles astuma radikaalset sammu eelarvepoliitikas, kuid komisjoni ettepanekutes äh, Mm, võib näha erinevaid äh, sõnumeid, mida tuleb väga tõsiselt kaalumisele võtta. Äh, investeeringute puudujäägi äh, tuleb korrigeerida tuleb üles kutsuda riike, kellel on eelarves raha selleks, et nad teeksid rohkemat majanduskasvu edendamiseks. Need on eluliselt tähtsad teemad selleks, et kodanikel oleks võimalik näidata, mida eelarvega on võimalik ära teha, selleks et väljakutsetele, mis meie ees täna seisavad, ka vastata, aitäh! suur tänu! ja nüüd annan sõna äh, Rumeenias Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist proua Gretule. Thank you very much! suur aitäh, austatud kolleegid! Äh, meil on äh, kolm olulist äh, Euroopa tasandi sekkumisinstrumenti selleks, et oma eesmärke saavutada. reguleerimine, see tähendab meie ühisseadusandlust, rahastamine eelarve kaudu ning assotsieerunud rahastusinstrumendid ning riiklike poliitikate koordineerimine Euroopa poolaasta jooksul. poliitiline koordineerimine on kõige nõrgem instrument, kuid äh, Äh, see oleks äh, võinud toimida, äh, kui sellega oleks kaas-, kaasnenud tugev poliitiline tahe, selline poliitiline tahe, mis jagab eesmärke, eelarvevahendid, haldussuutlikkus, poliitikate ellurakendamiseks ning kolmandaks pidevad soovitused, ühtsed soovitused. Need on need teemad, millega me oleme pidanud tegelema. ja me oleme Mm, vaadanud, et formaalselt on asjad heaks kiidetud, kuid praktilise rakenduspoolega ei ole tegeletud. poliitiline tahe on nõrk, valitsused esindavad erinevaid poliitiliste huvide kategooriaid ning tegelevad erinevate liikmesriikide põhiste reaalsustega. liikmesriigid on saanud erinevad diagnoosid äh, vastavalt oma ühiskondadele ja äh, mõnikord Euroopa Komisjon on välja pakkunud äh, ning nõukogu on ka heaks kiitnud äh, riigipõhiseid soovitusi samadele liikmesriikidele, mis olid vastandlikud ja õõnestasid teineteist. ja kui küsida komisjoni teenistustelt, miks selline ühtsuse puudus aset leidis, siis äh, öeldi, et erinevad inimesed kontrollisid erinevaid peadirektoraate ja selles siis oli see põhjus. ma arvan, et me ei pea ootama ära põlvkondade muudatust või vahetust, ei, me peame olema ühtsed oma poliitikates juba praegu, me peame kasinusmeetmete äh, soovitusi kombineerima äh, sotsiaalse probleemide lahendamise instrumentidega, mis tulevad ju ilmselgelt erinevatest peadirektoraatidest ja need soovitused, eh, mis on suunatud eh, majandusvaldkonnale on, on kaheksakümne viie protsendiliselt ellu rakendatud, aga need, mis on suunatud olnud eh, sotsiaalpoliitikatele või haridusvaldkonnale, on jäetud kõrvale. ainult seitse protsenti nendest soovitutest on, soovitustest on kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ellu rakendatud ja me peame äh, mõistma, millised äh, probleemid meil koordineerimisega on ja me peame neid püüdma lahendada, sellepärast et vastasel korral äh, me äh, probleeme ei lahenda. Äh, ja sellest oleks väga kahju ja see oleks ka ohtlik, selleks oleks kahju sellepärast, et me unustame ära, kui oluline koostöö on äh, Mm, olnud varasemalt ka tänase arengutaseme saavutamiseks ja see on ohtlik sellepärast, et sellega õõnestatakse Euroopa tulevikku. aga meil on hea meel vähemalt selle üle, et Euroopa poolaasta käimalükkamisega oleme me käima lükanud ka tugevama dialoogi Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide vahel ja meie endi vahel. ja see on heaks aluseks ehitamaks üles parema ja ühtsema poliitika tuleviku tarbeks, aitäh! suur aitäh! ja nüüd Olga Zrihem äh, majanduskomisjonist, äh, regioonide komiteest, palun. härra president, daamid ja härrad, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tänada teid kõiki selle eest, et meil on võimalik olnud osaleda Euroopa regioonide komiteena siin arutelul. riigipõhised aruanded, mis äh, avaldatakse järgmisel nädalal, võimaldavad meil saada ülevaate sellest, mis on viimastel kuudel riikides toimunud, aga tundub, et kriisijärgselt tegelikult struktuurireformide ellurakendamine on aeglustunud ja osaliselt äh, saab seda seletada sellega, et liikmesriigid ei tunne, et need reformid oleks nende omad ei ole piisavalt pingutatud, et mõista, kus see omanditunnetuse vähesus täpselt tuleb. väga oluline oleks aga välja selgitada, sellepärast et siin on kaks olulist uut punkti. kõigepealt struktuurireformi tugiteenistuse idee, komisjon on veendunud, et äh, probleem tuleneb riigi rahanduse olukorrast ja selle tõttu ei ole võimalik toetada neid äh, sotsiaalseid gruppe, kes on äh, kannatada saanud. regioonide komitee oma arvamuses, mille raportöör ma ka olen, seda arusaama ei jaga, meie usume, et see, et struktuurireformide soovitusi ei ole riigid üle võtnud, tuleneb tegelikult sellepärast, et jah, komisjon on need välja töötanud pärast läbirääkimisi valitsusega, kuid kes omakorda ei kaasa piisavalt kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi. mõnedes riikides on erinevate valitsemistasandite vahel juba pikk koostöötraditsioon, aga see ei ole nii igal pool. ja nagu ütles Euroopa Komisjon oma teatises lähenemispõhimõtte kohta oktoobris kaks tuhat kaheksateist, siis piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused ei ole mingid suvalised sidusrühmad, sellepärast et nad tõepoolest rakendavad ellu Euroopa Liidu õigust mitmetes eri valdkondades ja lisaks ähm, just nimelt sellel tasandil tuntakse kõige paremini seda, milline on kohalik olukord, nii et nad on kõige paremas olukorras selleks, et äh, kohalikega ka rääkida. nüüd Euroopa poolaasta lähtudes partnerluse põhimõttest ning mitmetasandilise valitsemise põhimõttest, äh, tähendaks seda, et juba reformide esimesest staadiumist peale oleks võimalik neid ellu rakendada tõhusalt kõikidel tasanditel. nüüd teine uudne aspekt, suurem või sügavam seos äh, ühtekuuluvuspoliitikaga. nii et see tähendaks, et äh, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta poolaasta äh, soovitused tegelikult määravad ära ka selle, milliseks kujuneb lähen-, ühtekuuluvuspoliitika aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. nüüd loomulikult selline mitmetasandiline valitsemine peab jääma, kuid Euroopa poolaasta osas need ei rakendu ning see puudutab oluliselt lähenemis- või lähemuspõhimõtet, teil on aega kokku võtta, ütleb härra president. aprillis võtab regioonide komitee vastu uue arvamuse, mis puudutab Euroopa poolaastat ning ühtekuuluvuspoliitikat ning palub ka Rumeenia eesistujal, eesistujalt seda, et kaasataks regioone strateegiate väljatöötamisse, mis paindlikult vastaksid ka regioonide vajadustele, nii et suur aitäh teile ja head töö jätku teile! Uh, Mr Wroblewski. Härra Wroblewski, Poolast, ECR. Panie przewodniczący, szanowni państwo, widzimy zale-. härra president, lugupeetud volinikud, komisjonide esimehed, me oleme näinud et Euroopa poolaastal on väga suured positiivsed mõjud, kuid samas ka negatiivseid on näha olnud. näiteks me oleme näinud, et et riigipõhiseid soovitusi ei ole eriti palju järgitud. selle põhjus võib-olla peitub selles, et liikmesriik, liikmesriikides ei ole selle jaoks tõhusaid mehhanisme, selliseid mehhanisme, mis võimaldaks neid soovitusi ka äh, tegelikult ellu rakendada. mina usun, et äh, selle kõigega tuleks arvestada siis, kui töötatakse välja uus ühtekuuluvuspoliitika eelarve ning ka uus mitmeaastane finantsraamistik aastateks äh, kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse. ühtlasi on olulisem ka suurem äh, dialoog liikmesriikide vahel ning ka Euroopa institutsioonidega ja seda enne seda, kui komisjon oma soovitused avaldab, see võimaldaks paremini analüüsida olukorda liikmesriigiti ning mina usun, et see tähendaks ka suuremat rakendustaset. meie oleme loomulikult avatud erinevatele aruteludele, mis puudutab struktuurireforme ja nende elurakendamist liikmesriikides. meie arvates ei tohiks siin hakata nõrgestama olemasolevat ühtekuuluvuspoliitikat. ühtekuuluvuspoliitika on väga olulise tähtsusega, eriti kui me soovime kaotada ära infrastruktuuri arengus peituvad erinevused Euroopa Liidus. suur aitäh, härra Banjai Itaaliast, e NF palun! suur tänu! kallid kolleegid, paljud äh, sõnavõtjad on rõhutanud seda, et Euroopa poolaasta peaks olema koordinatsioonimehhanism. mina aga nüüd äh, tahaks teilt küsida, et mis eesmärgil me seda koordineerimist üldse siin korraldame, kas majanduskasvu nimel või äh, nulldefitsiidiga eelarve nimel või milleks? mina usun, et koordinatsioonimehhanismide toimimine ei olnud olnud äh, alati edukas, eriti kui me vaatame, kuidas näiteks Eurotsooni riigid on, äh, Eurotsooni riigid on läinud võrreldes muude äh, riikide plokkidega üle terve maailma, nii et tundub, et see mehhanism on natukene kallutatud ja ka mm, läbipaistmatu äh, paljudel riikidel on palutud seda, et nad riigi kulutusi vähendaksid ja ma küll ei mäleta, et on palutud mõnel riigil ka oma eelarvet suurendada. arvestatakse vaid teatud majanduslike näitajatega ning ka mehhanism ise on poolik. kõik teavad, milline on see liigse eh, riigieelarve defitsiidi menetlus äh, aga mis puudutab siis äh, jooksevkonto bilanssi näiteks, äh, siin on siis MIPSi ähm, tabelid ja nii edasi. Euroopa poolaasta ei ole olnud igas asjas tõhus koordineerimismehhanism selleks, et ähm, vastavusse viia Euroopa Liidu liikmesriikide majanduspoliitikat ja ma pean mainima, et tegelikult sellest võiks saada suur oht ka majanduspoliitika koordineerimisele rahvusvaheliselt, näiteks meie Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise koordinatsiooni töö osas. majanduslik olukord Ameerika Ühendriikides on ju hoopis teistsugune kui siin. nii et siis äh, mul oleks paar konstruktiivset äh, märkust. esiteks, Euroopa Liit peaks koordineerimist võtma tulevikus tõsiselt ning sellel eesmärgil peaks eelarvereeglid paremini välja töötama ja jätma täiesti kõrvale potentsiaalse majanduse tulemuslikkuse, millel ei ole mingisugust pistmist selle tõhusa majanduspoliitika koordineerimisega. Thank you very much uh.... suur aitäh. viimaseks kõneleja Demele, Demelene, kes on Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomiteest ja raportöör ühtlasi, palun. Merci, monsieur le president suur tänu, härra president. kõigepealt äh, suur aitäh, et äh, olete võimaldanud ka Majandus- ja Sotsiaalkomiteel äh, siin minu kaudu ennast väljendada. me töötasime välja arvamuse, mis puudutab kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta iga-aastast majandusanalüüsi ja see läheb ka täiskogule lähipäevil jah, me teame, et siin on ebakindlust nii Euroopa Liidus kui ka maailma tasandil, majanduskasv on aeglustunud ja seega on vaja majanduskasvule uut hoogu anda läbi investeeringute ühelt poolt ning teiselt poolt tootlikkuse tõusu kaudu. samal ajal tuleb aga vähendada sotsiaalseid erinevusi läbi Euroopa Liidu sotsiaalsete õiguste tugevdamise, mis pea, ja need õigused peaksid olema ka osa Euroopa poolaastast jah, e, nendega on siin ka arvestanud, see on e, täiesti põhjendatud, samas peab ka arvestama ka näiteks süsinikuheidete vähendamisega ja selle mõjudega sotsiaalselt ning kliimamuutuse vastase võitlusega. nüüd meil on vaja jätkusuutlikku majanduskasvu Euroopa Liidus ja sellepärast me tahaksimegi, et tegemist oleks jätkusuutliku äh, iga-aastase majandusanalüüsiga, nii et selle võiks ümber nimetada. ärgem unustagem, et sotsiaalpartnerid ja kodanikuühiskond on siin võtmetähtsusega, nii et tuleks hoopis rohkem nende arvamuse, arvamust ka järgida, sest et nemad teavad, milline on olukord koha peal. ja üks teine oluline punkt äh, struktuurireformide kohta. struktuurireformid peavad olema hoopiski selgemad, konkreetsemad, sest et äh, kui me vaatame, millised on olnud esialgsed eesmärgid ja mis siis äh, koha peal tegelikult on tehtud, siis see vahe on väga-väga suur. nii et äh, peaks olema selge, mida täpselt tehakse ja nii läbi oleks ka võimalik vältida vigu tulevikus. nüüd erakorraline sotsiaalne olukord, me näeme, et liikmesriigid on erinevused väga suured nii et jah, loomulikult tuleb see tuleneb, need konfliktid tulenevad sellest, et äh, on äh, palgalõhe väga suur liikmesriigiti. palk äh, omakorda ju panustab sisenõudlusesse, nii et see kõik on üks majanduse teema. räägiti siin ka tööhõivest, mis Äh, kasvab jah, aga mis kvaliteediga töökohad? kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oli vähem kvaliteetseid töökohti kui aastal kaks tuhat kaheksa näiteks, nii et see tähendab, et äh, järjest äh, kehvemate lepingutega võetakse inimesed tööle. nüüd kuidas siis seda kõike teha läbi õiglase eelarvepoliitika, arvestades iga riigi võimekust ning ühtlasi ka, meil peab olema terve riigi rahandus seda saab teha läbi kontratsüklilise makromajanduspoliitika, aga teiselt poolt ka järgides kuldset leegrit, ehk stabiilsus- ja kasvupaktist jäävad välja kõrge väärtusega riiklikud investeeringud, suur aitäh teile! suur tänu ja nüüd tahaksin sõna anda kõigepealt härra Valdis Dombrovskisele, Euroopa Komisjoni asepresidendile, vastusteks. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid. jah, siin oli kuulda mitmeid küsimusi, märkusi ja üritan siis äh, ploki kaupa äh, mõnede nende teemade juurde tagasi tulla. esiteks mis puudutab riigipõhiste soovituste ellurakendamise taset. jah, kui me vaatame, vaatame seda iga-aastaselt, siis rakendustase kuigi kõrge ei ole, sest et see võtab aega, kui aga vaadata seda üle mitme aasta, siis on näha, et reforme siiski ellu viiakse ja hoopis äh, laiemalt. nüüd me hetkel kaalume ka seda, kuidas me rakendamise taset suurendada saaksime Euroopa poolaasta raames. ja üks teema on just see, mille mitmed kolleegid ka tõstatasid, ehk siis Euroopa poolaasta ning Euroopa äh, rahastamise vaheline seos. nii et käesoleva aasta riigipõhistes soovitustes on juba lisa mis räägib investeerimisalastest ja prioriteetidest, mis on otseses seoses Euroopa poolaastaga. loomulikult me ei saa siit hakata siit kopeerima fonde poolaastasse või siis vastupidi, olukord on hoopis keerulisem, sellepärast et struktuurilised investeerimisfondid on selleks, et tagada majandusalane lähenemine ning nad jätku-, järgivad äh, eraldi õigusakte. nii et siin me räägime pigemini, äh, pigemini sellest, et need äh, kaks aspekti saavad üksteist täiendada. nüüd sotsiaalne mõõde ja selle ulatus Euroopa poolaastas, jah. viimased paar aastat oleme me üritanud seda süvendada oleme tulnud välja äh, sotsiaalse tulemustabeliga ning arvestanud siin ka Euroopa sotsiaalsete õiguste äh, sambaga riigipõhistes äh, soovitustes on sees ka haridusalased ning sotsiaalsed prioriteedid. me jätkame oma tööd samamoodi nii et Euroopa poolaasta dokumentides ja ka meie iga-aastases äh, majandus äh, analüüsis me räägime kaasavast majanduskasvust, ehk siis äh, tuleb võidelda vaesuse vastu. edasi investeeringud ja eelarvereeglid meil on olnud selles osas pidevad arutelud, komisjon juba aastal kaks tuhat viisteist tuli välja teatisega sel teemal, sel teemal, rääkides sellest, kuidas kõige paremini kasutada äh, paindlikkusmehhanisme. see investeerimispõhimõte tähendab seda, et lühiajaliselt on võimalik kõrvale kalduda reeglitest kui on mingisugused äh, keskpika perspektiivi eesmärgid ning liikmesriigid tegelikult on seda nii-öelda investeeringuklauslit ähm, eelarvereeglites ka kasutanud. nüüd äh, kulud ja tulud ning nendevaheline tasakaal Euroopa poolaastas, tegelikult äh, selle, see on siin täiesti sees. mitmed liikmes mitmetele liikmesriikidele on tegelikult soovitatud kasutada olemasolevat eelarveruumi selleks, et stimuleerida majandust ja eriti just investeeringuid, näiteks võib tuua Saksamaa ja Hollandi. ja need kaks riiki tegelikult on ka riigid, kus on makromajanduslik tasakaalustamatus just nimelt sellepärast, et seal on väga suur jooksev konto äh, ülejääk, mis on um-, umbes kuus protsenti. nii et me arvestame kõikide nende faktoritega Euroopa poolaasta raames. nüüd esitati küsimusi eelarvepoliitika tulemuslikkuse kohta Itaalias räägiti defitsiidist ja tegelikult see defitsiit on nüüd sellele tasemele alanenud tänu sellele, et me oleme pidanud läbirääkimisi Itaalia ametivõimudega. nii et võlg on vähenenud. Itaalia puhul aga jah, me näeme, et siin on makromajanduslikult tasakaalust puudu, muu osas ka riigivõla osas, tegemist on kõik, teisel kohal oleva riigivõlaga, kui seda võrrelda SKT-ga. pangandussektoris on Itaalias samuti kõige suurem hulk ähm, mittetootlikke laene, nii et siin on äh, makromajanduslikku tasakaalustamatust, mis tuleb lahendada nii et nüüd eelarve defitsiidi suurendamine tegelikult tähendab, et kasvab ebastabiilsus, siis kasvavad intressimäärad, suureneb ähm, või väheneb usaldus, vabandust. nii et siis ei ole ka üllatav see, Itaalias on majanduskasvu aeglustumine olnud selgemini nähtav kui üheski teises äh, liikmesriigis ja majanduskasvu prognoosides on ka Itaalia kõige aeglasemini kasvav Euroopa eh, Liidu majandus. aga suur aitäh, et eh, olete osalenud rahvusparlamentides siin arutelus. me näeme, et ka rahvusparlamentidel on Euroopa Parlament, Euroopa poolaasta olulise tähtsusega ja me siis äh, loomulikult arutame edasi, kuidas me saame kõiki neid protsesse tugevdada, kuidas Euroopa Komisjon äh, loomulikult äh, ka saab jätkata oma koostööd rahvusparlamentidega kahepoolselt, tänan. Thank you, thank you, Mr Chairman. suur tänu, austatud juhataja esimees Galtieri palus mul teha lühidalt ja ma üritan seda teha. ma usun, et me võime öelda, et eelnevatel aastatel me oleme enamasti keskendunud sellele, kuidas toime tulla kriisi järelmõjudega. ja nüüd hakkame vaatama järjest enam tulevikku. ja tõesti, asjad muutuvad väga kiiresti. paljudele inimestele valmistab tulevik muret. ja inimesed vaatavad poliitikute poole, küsivad, mida poliitikud kavatsevad teha, et valmistuda nendeks muutusteks ning eh, seda me kaalumegi poolaasta protsessis. ma ei hakka siin uuesti seda analüüsi esitama, ma üritan vastata küsimustele. väga oluline on, et valdkonnas, mille eest mina valu-, vastutan, oskused, tööhõive ja sotsiaalvaldkond, äh, oleks meil koostöö. sest väga palju pädevusi on siin regioonide käes ja me ei peaks raiskama aega, üritades selgitada, kes täpselt mille eest vastutab. me peaksime mõtlema pigem, mida me saame koos teha ja mis tuleb ära teha. ning seda me teemegi poolaasta protsessis. seoses kõlanud märkuste ja küsimustega võin öelda, et sotsiaalsete õiguste sammas, selle lõimimine meie poliitika, ka poliitilistesse kavadesse on äh, on siin väga aidanud, meil on palju enam soovitusi sotsiaalses plaanis kui varasematel aastatel. olgugi, et me komisjoni töö algusest peale üritasime sotsiaalsete soovituste osa võimendada. me jälgime tähelepanelikult sotsiaalseid arenguid liikmesriikides, meil on hindamisleht selleks, ja samuti lähtume ka kaks tuhat kakskümmend eesmärkidest ja kaks tuhat kakskümmend on juba väga lähedal. see tähendab, et me peame praegu hakkama mõtlema sellele, mida me siis teeme ja töötama välja uut raamistikku, mis vastab sotsiaalse arengu eesmärkidele kaks tuhat kolmkümmend aastaks. keegi sõnavõtnutest mainis, et me peaksime kasutama tõukefonde selleks, et, et nii-öelda suunata liikmesriigid reforme läbi viima. seda me praegu teemegi ju. uues MFF ettepanekus on sisaldub tihedam seos riigipõhiste aruannete ja rakenduskavade vahel. nii et eh, see seos tuleb tugevam kui varasemates aastatel. keegi sõnavõtnutest eh, mainis, et meil on nüüd töö, tööhõive kõrgem Äh, kui varem, aga kõik töökohad ei ole väga hea kvaliteediga. me anname endale sellest aru, anname aru sellest, et paljud töökohad on osalise tööajaga, väga palju on ebatüüpilisi töölepinguid, paindlikke lepinguid, me ei jäta seda tähelepanuta. just seetõttu komisjon koheselt pärast Euroopa sotsiaalsete õiguste samba väljakuulutamist hakkasime samba põhimõtteid rakendama ka õigusloomealaste ettepanekute vormis ning üks niisugune ettepanek on äh, läbipaistvate ja ette ennustatavate töötingimuste ettepanek, mis, mis annaks inimestele õigused seoses just ebatüüpiliste lepingutega. lõpetasime kolmepoolsed läbirääkimised mõned nädalad tagasi ning peagi saab see, äh, see ettepanek õiguseks oleme teinud ka ettepaneku seoses sotsiaalkindlustuse tagamisega kõigile, mitte ainult inimestele, kellel on tavapärased töölepingud, vaid ka teiste töölepingute osas. räägiti ka palgast, ka seda oleme käsitlenud oma riigipõhistes raportites, mõnede liikmesriikide osas oleme öelnud, et et oleks põhjust palka suurendada ning seda on ka majanduskasvu aruandes mainitud, aga taaskord see ei ole teema, mis on Euroopa Liidu pädevuses, see on enamasti liikmesriigi pä-, liikmesriikide pädevuses ja sageli sotsiaalpartnerite pädevuses liikmesriigis ja rohkem ma praegu ei räägiks, aitäh. tänan! meil on olnud väga huvitav arutelu ja loodan, et see jätkub samuti ka homme. leian, et me kõik oleme päri sellega, et Euroopa poolaasta protsess on oluline ja et selle võimalusi ei ole piisavalt ära kasutatud. no see ei ole ka üllatav. sellepärast, et liikmesriikide majanduspoliitika koordineerimine ilma, et selleks oleks selge pädevus lepingutes ja et oleks võimalik teha järelevalvet eelarveprotsessi üle on seotud paljude probleemidega, isegi föderaalriikides ei ole alati niisuguseid äh, pädevusi, et seal on küll föderaaleelarve ja see olukord mõnes mõttes lihtsam, teises mõttes keerulisem. struktuur on teistsugune, aga teisalt peab jällegi ütlema, et kui me vaatame konkreetselt, kuidas eelnevate aastate vältel poolaasta protsess on toiminud, siis on ta toiminud paremini, kui ta, kui paljud arvavad mitte tingimata selles mõttes, et oleks saadud häid tulemusi, vaid selles mõttes, et on koordineer-, koordineerimine on toimunud siduvamalt, kui paljud arvasid. kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat neliteist perioodil eelarvete ja eelarvepoliitika koordineerimine ja järelevalve on olnud edukas. kuid tulemused ei ole olnud väga head, selles mõttes, et meil on olnud protsükliline konsolideerumine. ning äh, reformid on olnud äh, liiga üheülbalised. aga selle komisjoni ajal, pärast paindlikkuse sissetoomist ja ulatuse rakendusala laiendamist struktuurireformide osas ja sotsiaalse mõõtme tugevamat kaasamist sellesse, on need on see poliitiliste meetmete tasakaal paranenud ning äh, tulemused ka paranenud. nii et äh, selles mõttes äh, me ei saa rääkida siin, et on head ja halvad. meil on mõõdikud ja kui me võtame Itaalia näite, nagu härra Voodi teate, ei ole asi selles, kui palju on riigivõlga kokku struktuursed või absoluutsed, vaid kuidas on suundumused, et kui teil on näiteks ette nähtud kavas et, et null koma kaheksa protsendi võrra see võlg suureneb, siis see on pretsedenditu. aga kuna meil on nüüd paindlikkusvõimalus, siis on sõlmitud äh, Itaaliaga lepe ja endiselt halveneb olukord null koma kahe protsendi võrra. nii et äh, Itaalias on olukord kõige halvem arvuliselt, aga kuna meil see paindlikkusvahend on olemas, siis ei loeta, äh, et Itaalias on ülemäärane eelarve puudujääk, mis on iseenesest positiivne olgugi et ma loomulikult äh, olen väga kriitiline selle eelarve suhtes, aga ärgem praegu siis äh, Itaalia siseasjadele liigselt keskendume. no nii palju siis, äh, nii siis taaskord, et ei kasutata piisavalt ära neid poolaasta protsessi võimalusi. esiteks tuleks tõsisemalt arvestada makromajandusliku tasakaalu puudumist selleks ei ole loomulikult piisavalt õiguslikku alust, aga olemasolevaid peaks kasutama rohkem. kui on tegemist suure jooksevkonto ülejäägiga, siis tuleks ka sellele tähelepanu pöörata. teiseks, meil peaks olema võimalus ka koguarvudes maksupoliitilisele olukorrale tähelepanu pöörata sidusamalt. paradoksaalselt jõudsime sellele tulemusele, sest algselt komisjon rääkis käesoleva aastaga seoses, et meil oleks vaja eelarvepuhvrit suurendada, aga nüüd on meie menetlused viinud selleni, et me sisuliselt oleme ajamas ekspansiivset maksupoliitikat, mis on iseenesest positiivne, sest majandus aeglustub. aga eh, sisuliselt jõudsime selle tulemuseni individuaalsete üksikute läbirääkimiste tulemusena, et euro euroala üldine võimekus toimiks siis majandustsüklile vastupidiselt nii et päris palju on siin veel parandada. edasi, peaks meil olema reeglistik lihtsam. ja kui me vaatame eelseisvat reformide tsüklit, mille komisjon on välja kuulutanud järgnevateks aastateks, siis on minu jaoks kõige olulisem siin, et meil on vaja suuremat maksupoliitilist võimekust euroalale. sest ega me kunagi ei jõua nüüd täisoptimaalse koordineerimiseni liikmesriikide majanduspoliitika osas, nii et nii et seetõttu oleks lahendus suurem äh, maksuvõimekus. ja, ja siin võiks olla mingi kuldreegel ja stabiliseerimisfunktsioon, mille komisjon on välja pakkunud, mis on väga oluline selleks, et äh, puuduolev aspekt äh, tagada meie rahaliidus ka viiendaks, tõesti, ma olen päri Maria, Mariann Tysoniga, et meil tuleks tugevamalt lõimida sotsiaalne poliitika riigipõhistesse soovi, soovitustesse, paremini rakendada sotsiaalpoliitikat. ja viimaseks, kolleegid rääkisid protsessi demokratiseerimisest, mitmed kolleegid, ja see on väga oluline, see on suur probleem me ei räägi siin liikmesriikide tasakaalust, erakondade tasakaalust, me ei saa hakata siin hääletama, meil ei ole selleks õiguslikku alust, aga laiendatud dialoog ja koostöö nii täiskogu tasand, tasandil kui ka poliitilistes peredes oleks väga oluline selleks, et me suudaksime liikuda ühise kultuuri kujundamise poole, kus inimesed tajuksid, et ollakse ühes paadis ja et et eh, meil on kaasvastutus koordineerida oma tegevust Euroopa tasandil, määratleda prioriteedid, eh, toimida sidusalt, töötada välja Euroopa menetlused. selles mõttes on meie tänane kohtumine ka väga oluline ja ma tänan teid kõiki teie osaluse ja panuse eest ning ootan huviga homset arutelu, et jätkata võib-olla isegi natukene elavamalt ja, ja ja tugevamini vastandad, vastandudes seda arutelu, mis puhuks demokraatliku elu sisse eh, Euroopa poolaasta ja selle rakendamise protsessile, arvestades eh, aeglustuva majanduskasvu riske ja muid riske. aga arvestades ka seda vastupanuvõimet, millest, mille tunnistajaks me Rahaliidu puhul oleme olnud ja nüüd annan sõna kaasjuhatajale ka kokkuvõtteks, kokku, kokkuvõtteks teie poolt, palun. aitäh! räägin oma emakeeles kokkuvõtte osas. ka mina sooviksin tänada kõiki parlamendiliikmeid, nii liikmesriikide parlamentidest kui ka minust vasakul ja paremal istuvaid liikmeid, kes sõna võtsid. kõigis riikides on probleeme, mis tekitavad rahulolematust. aga neid probleeme on võimalik lahendada, isegi Rumeenias, minu riigis on asju, mis, mis tekitavad probleeme, aga neid on võimalik lahendada ja ületada niisuguse meeskonnatöö ja koostöö tulemusena ja seda meil on vaja. Rumeenia jaoks on siin väga olulisi aspekte ja me soovime neile jätkuvalt tähelepanu pöörata, ühtekuuluvuspoliitika on meile väga oluline. Euroopa poolaasta protsess, investeeringud on võtmetähtsusega teema meie jaoks, millega tegelemist me oma eesistumisperioodil jätkame. investeeringud peaksid äh, jätkuma kõigisse liikmesriikidesse ning äh, taas kord äh, tahaksin südamest tänada teid kõiki osalemast ning osalemast väga huvitavate mõtetega. soovin teile meeldivat õhtu jätku ning äh, ootan teiega kohtumist homme hommikul värskete ja puhanuna. aitäh! tänan, väike tehniline märkus nüüd jätkub meil töö kolmes sektsioonis, EKON, PHS null kolm viiskümmend, Empel neli kuu üks ja eelarvekomisjon kuus kuu kahes.